turvaelementide ja biomeetria standardid. sõna saab härra Coelho neljaks minutiks, palun. tänan, härra president, härra asepresident Jacques Barrot, austatud äh, kolleegid. ettepanek, millest me täna räägime, pärineb algselt aastast kaks tuhat neli ja see puudutab äh, passide ja reisidokumentide turvaelemente ja bioteetria, biomeetria standardeid, et võidelda võltsimise vastu. me oleme kaasotsustamismenetluses, täname Prantsusmaa eesistujat ja volinik äh, Barrot, kes on äh, teinud suuri pingutusi, et me jõuaks kokkuleppele esimesel lugemisel. tänan kõiki kolleege koostöö eest see õigusakt on väga vajalik alates äh, järgmise aasta juulist äh, peaks siis liikmesriigid äh, kõikidele oma kodanikele andma reisipassid. samas on ilmnenud raskusi näiteks alla kuueaastastelt lastelt on väga raske biomeetrilisi andmeid võtta. seetõttu on tuldud välja uute ettepanekutega. kui nüüd tahetakse sisse viia ajutiste reisipasside süsteem, siis see oleks liigne koormus vanematele, kes soovivad väljapoole Schengeni ala oma lastega reisida nüüd meil on ähm, mitmesugused tähtajad, kuue aasta vanuse piiri on tõstetud kaheteistkümnele aastale näiteks ja sisse viiakse ka revisjoni ehk ülevaatamisklausel niimoodi, et kontrollitakse õigusakti ähm, toimimist iga kolme-nelja aasta tagant samuti on äh, eriregulatsioon nende inimeste jaoks, kes füüsiliselt äh, teatud põhjustel ei ole võimelised biomeetrilisi andmeid andma. lähtume rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni soovitusest, et äh, kohaldada teatud praktikaid ja võidelda lastega kauplemise vastu me oleme lastekaitse valdkonnas saavutanud rahvusvahelise kokkuleppe kolme institutsiooni vahel, meil on ühine seisukoht, millega me soovime igati võidelda laste röövimise ja lastega kauplemise vastu. ja me soovime viia sisse kohased meetmed äh, tsiviilõigusesse reisipassid äh, on siseriiklikus pädevuses ja Euroopa Liit äh, võib äh, põhimõtteliselt sekkuda ainult äh, biomeetriliste andmete valdkonnas, mis lihtsustaks piirikontrolli. tuleb öelda, et meil õnnestus leida eeskirjad, mis säilitavad tasakaalu Euroopa ja siseriikliku pädevuse vahel. lisaks sellele on võimalus piirata nende andmete kasutamist, mida kogutakse. andmeid oleks võimalik ähm, kasutada ainult selles, et kontrollida koha peal isiku samasust. samuti äh, käsitleti algdokumentide küsimust ja ähm, nende usaldatavust oleme tegelenud ka piiriületusküsimustega, kindlasti tuleks äh, kindlaks teha, kus äh, tehakse vigu, kus on veel kitsaskohti ning iga nelja aasta järel tuleks teha ülevaatamine, et äh, veelgi parandada õigusakte. suur tänu, härra president! tänan, härra Coelho komisjoni nimel saab sõna härra Barrot, palun. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les parlementaires, je veux d'abord. suur tänu, president, daamid ja härrad. tahaksin alustada sellest, et tänan libe komitee liibekomisjoni esimeest, tahaksin tänada raportööri härra Carlos Coelhot selle suurepärase raporti eest ning tahaksin teda ka tänada teda selle suure töö eest, mida ta koostöös komisjoniga on teinud sellel tundlikul teemal. komisjoni ettepaneku eesmärgiks on tuua sisse harmoneeritud erandeid li-, äh, sõrmejälgede võtmise osas, selleks et tagada, et kõik Euroopa Liidu kodanikud saaksid ühesuguse kohtlemise osaliseks. samuti tahame kaitsta lapsi kauplemise äh, eest, muutes rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtte igal isikul üks pass ka meil siduvaks. tahaksin tervitada Euroopa Parlamendi jõupingutusi, mis on tehtud selle nimel, et esimesel lugemisel kokkuleppele saada selle ettepaneku osas. sõrmejälgi tuleb liikmesriikide passides kasutama hakata kaheksateistkümnendast juunist kaks tuhat üheksa hiljemalt ja kui me poleks kokkuleppele jõudnud, siis oleks pidanud ka vastsündinud imikud kohe lapse, äh, kohe sõrmejälgi hakkama andma, kui ole, kui nad soovivad reisida. sellepärast pean ütlema, et komisjon on tõesti väga rahul selle kompromissiga plus euh, efficiente possible. Voilà, je crois que ce n'est pas la peine. me peaksime niivõrd tõhusalt kui võimalik selle õigusaktiga edasi minema. kuulan Euroopa Parlamendi saadikute seisukohti, tänan raportööri Carlos Coelhot tehtud töö eest, suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad! tänan, härra volinik, nüüd kõnelejad fraktsioonide nimel. rahvapartei nimel proua Katsek, kaks minutit. härra president, armsad kolleegid, ma olen rahul meie fraktsiooni äh, nimel selle kompromissiga mis täna meile on esitatud, minu arvates on tõesti hädatarvilik luua selline ühine standard biomeetriliste andmete jaoks. võib-olla teie ei tea seda, et praegu valitsevad riikide vahel suured erinevused selle kohta näiteks, kuivõrd äh, rangelt kontrollitakse passifotosid. paljudes riikides nõutakse paljudes riikides, näiteks peab isik koos oma piltide ja fotodega kohale tulema, kui ta soovib passi taotleda ning passi väljastav asutus saab tõesti kontrollida, et tõesti selle inimese nägu on ka sellel pildil näidatuga samasugune. aga näiteks Ühendkuningriigis ja mõnedes muudes riikides on võimalik saata täitsa tavapäraselt ka posti teel taotlusi ja nõndanimetatud professionaalne isik, äh, kes taotlejat tunneb kaks aastat, võib siis kinnitada seda isikusamasust pildi järgi. see muudab asja muidugi väga huvitavaks. ja seda võib näiteks teha sinu hambaarst või äh, silmaarst või tuletõrjuja või ükskõik kes, ega ma siin ei sea kahtluse alla nende inimeste oskusi, aga ikkagi on selge, et ei ole olemas ühtseid reegleid, võtkem näiteks ühend- äh,, amet, Ameerika Ühendriigid. esmataotlejad saavad seal esitada oma taotluse ainult äh, näiteks äh, postkontoriski juba ja arvestades seda, missugused turvanõuded äh, E, eksisteerivad Ameerika Ühendriikides, siis passi taotlemiseks aitab neil postkontorisse minemisest. selleks, et meie passid oleksid turvalised, peavad meie biomeetrilised andmed olema palju usaldusväärsemad, sealhulgas sõrmejäljed, ning samuti peab arvesse võtma, et need, kes sõrmejälgi koguvad, teevad seda kõik Euroopa Liidu üleselt ühtsete, ühtsetel alustel, aga ka näiteks äh, nende kolmandate riikide isikud, kes viisavabalt saavad äh, reisida Euroopa Liitu, peavad samasugu-, samasugustele rangetele nõudmistele vastama. suur tänu! suur tänu, proua Kašek! nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel kaheks minutiks proua Ruur. suur tänu! kahe tuhande neljandal aastal, kui see vastav määrus vastu võeti, siis liikmesriigid ei näinud ette mingeid erandeid liik-, sõrmejälgede andmise kohustusele, aga nagu nüüd on kogemused näidanud, ei ole võimalik äh, tehnika arengu tõttu äh, olla kindel, et näiteks alla kaheteistaastastelt lastelt võetud sõrmejäljed on ikka usaldusväärsed. et neid saab kasutada turvaelemendina passides, sellepärast on mul väga hea meel, et liikmesriigid sellise kompromissi saavutasid, selleks et vanusepiiriks määrati kaksteist aastat biomeetriliste andmete kogumise puhul ja meil on läbivaatamisklausel kolme aasta pärast ja ja ühelt poolt me leppisime kokku äh, selles, et liikmesriigid, kes on kuue, kuus aastat piiriks seadnud, saavad seda edasi kasutada ja see aitab, see peaks aitama meil lapsi kaitsta. aga me oleme avatud positiivsete arengute suhtes, mis tuleneb siis tehnika arengust selles valdkonnas, aga meie prioriteediks on kaitsta lapsi, kui nad reisivad näiteks üksi, selleks et vältida igasugust äh, inimkaubandust või röövimist Äh, andmete sisestamine passidesse jätab niisuguse eksliku mulje, et tegemist ole, on turvalisu-, turvalisusega, samal ajal kui lapsed ikkagi üksi reisivad. nüüd öö, äh, on meil võimalik nõuda komisjonilt raporti esitamist selle kohta, äh, kuidas üksin reisivad lapsed saavad piire ületada, välispiire siis liikmesriikides. nüüd äh, biomeetrilistest andmetest. passe, ainult biomeetriliste andmetega passe peaks saama kasutada, äh, aga samal ajal on tegemist tundlike isikuandmetega. ja see saab olla aktsepteeritav ainult siis, kui meil on ka isikuandmete kaitseks ranged reeglid paika pandud. suur tänu, proua Ruur. nüüd äh, ALDE fraktsiooni nimel kaks ja pool minutit, härra Depre Euh, jah, härra president, daamid ja härrad, mul on hea meel, et härra Koljo taas kohale ilmus. teda tuleb tõesti õnnitleda ja eelmise eesistumise ajal tehti suuri jõupingutusi selleks, et saavutada kokkulepe esimesel lugemisel, oli olemas, otsiti nii võimalusi kui saavutati see kompromiss ning raportöör tegi tõesti tubli tööd ja see on tõesti väga selge ja tubli raport. kui te seda teksti analüüsite, mis meie ette siin on pandud, siis siin, siia on kätketud üks väga revolutsiooniline põhimõte ja see ei puuduta mitte biomeetrilisi andmeid, see on ju kahe tuhande neljandast aastast juba meil on ta olnud, aga see idee igale isikule üks pass, kaasa arvatud lastele, see on see edasiviiv idee. ja siis see, millal, mis vanusest alates võib äh, sõrmejälgi võtma hakata, jah, muidugi Carlos mõistab seda, äh, me tahtsime, et ühelt poolt seda tehtaks piisavalt varakult, et kaitsta väga väikseid lapsigi juba, aga see tähendab ka seda, et Äh, need äh, andmed peavad olema usaldusväärsed kompromissi saavutasime nende kahe asja vahel kaheteistkümne aasta vanusest kohustuslik ning liikmesriigid kes äh, on seda varem teinud võivad siis varasemaks seadnud selle vanusepiiri võivad seda jätkata ning komisjon peab vastavalt raporti koostama ning tekstis on siis öeldud et äh, vajadusel tehakse siis nõuetekohaseid muudatusi. lootkem siis ehk, et selle aja jooksul tehnika areneb edasi, sest loomulikult väga tähtis on meil oma lapsi kaitsta, selleks meil peavad olema usaldusväärsed, võrreldavad biomeetrilised andmed kättesaadavad niipea kui võimalik ning selles vaimus saamegi anda oma toetuse sellele tekstile, tahan veel kord soovitada kõigile seda, tänada raportööri ja komisjoni esialgse raport- äh,, ettepaneku esitamise eest ja kõiki koostöövaimu eest, tänan. suur tänu, härra Tüpre. nüüd siis UN fraktsiooni nimel kaks minutit, proua Angelili. suur tänu, härra president kõigepealt lubage mul õnnitleda raportööri suurepärase tehtud töö eest. vähemuste Euroopa strateegia raportöörina tahaksin rõhutada äh, asja, mida on rõhutanud ka eelkõnelejad. Koelja äh, raportis on kõigepealt teretulnud see, et meil on põhimõtteks see, et lähenemine peab olema ühine. peab olema ühine lähenemine seda, kuidas kaitsta lapsi, kes äh, ületavad meie riikide ühiseid piire. teiseks põhimõte üks isik, üks pass, see on samuti äärmiselt oluline, see tähendab, et biomeetrilised andmed on seotud konkreetse isikuga dokumendis. praegune süsteem võimaldab äh, sisestada lapsed lihtsalt äh, vanema passi ja see ei võimalda alati kindlalt selgeks teha, kelle lapsega täpselt on tegemist ja see aitab loomulikult kaasa lastega kaubitsemisele. oluline on loomulikult välja tuua sõrmejälgede kasutamise tehnilised võimalused laste puhul, kes on nooremad kui kümme aastat ning on loomulikult oluline, et me üritame parandada olemasoleva süsteemi funktsionaalsust ja toimimist. iseäranis sellest osas, selles osas, mil see aitaks kaasa lastega kaubitsemise vastu võitlemisele. et dokumendid muutuksid turvalisemaks, süsteemid muutuksid kindlamaks ja aitaksid kindlalt tuvastada laste isikut aitäh, edasi roheliste ALE nimel kaks minutit proua Zdanoka. president, kallid kolleegid, kõigepealt äh, roheliste poolt tahaksin tänada härra Koeljat äh, suurepärase töö eest. meil kõikidel on äh, erinevad poliitilised arvamused, aga ta tegi endast olenevat saavutada kompromissi. rohelised toetavad biomeetriliste andmete eh, vastu biomeetriliste andmete sissemist seni, kuni see ei ole kindlalt tõestatud, see mõjutab eh, isiku õigusi, me eh, olime vastu biomeetriliste andmete sisseviimisele viisades, oleme vastu sellele ka passides on teatud piirid sõrmejälgede võtmisele reisidokumentides ja seepärast äh, vanusepiir kaksteist aastat nendele liikmesriikidele, kus äh, laste sõrmejälgede võtmine ei toimu ja vanusepiir kuus eluaastat teistele liikmesriikidele on tervitatav. tahaksin ter-, veel kord rõhutada meie toetust äh, Äh, vanusepiirangutele, see ei tähenda, et me üldiselt toetaksime sõrmejälgede võtmist. biomeetrilisi andmeid passides tohiks kasutada üksnes ja ainult dokumendi autentsuse kindlakstegemiseks või selle omaniku isiku tuvastamiseks. andmete kasutamine muuks otstarbeks, nagu õiguskaitseasutuste tegevus, on täiesti vastuvõetamatu ja ebaproportsionaalne. me ei saa lubada äh, seda, et igal Euroopa pass, iga Euroopa passi omanik on justkui kahtlusalune, kelle sõrmejäljed säilitatakse ja salvestatakse. ja seepärast tahaksin rõhutada veel kord, et täname härra Koeljat, komisjoni ja nõukogu saavutatud kompromissi eest. aitäh, proua Zdanoka. nüüd edasi nüüd vasakpoolsete poolt Kaufmann. president tänan, härra president. ma ei ole selle poolt, et äh, väikelapsed ja lausa imikud peavad andma sõrmejälgi. lapsed äh, tuleb vabastada biomeetriliste andmete andmise kohustusest, me peame looma vastavad erandid alla kaheteistaastaste laste biomeetriliste andmete kasutamise kohta ei ole piisavalt teavet. ei ole ka teada, kuivõrd palju on võimalik usaldada kasvavate laste suurt võetud sõrmejälge. me peaksime vältima olukorda, kus meil on lõppkokkuvõttes vähem turvalisust rohkem turvalisuse asemel. me ei tohiks kasutada andmeid, mille usaldatavust ei ole võimalik täielikult tõestada. me oleme saavutanud kompromissi nõukoguga, tahaksin siinkohal tänada raportööri tehtud töö eest, me paneme nüüd paika vanusepiiri kaksteist aastat ja see vaadatakse üle nelja aasta pärast selleks ajaks on meil ehk andmeid selle kohta, kuivõrd usaldatavad on biomeetrilised andmed. õigusaks, akt näeb ette erandid liikmesriikide jaoks, kes on lubanud oma seadusandluses alla kaheteistaastaste laste äh, biomeetriliste andmete kasutamise. kompromiss näeb ette et Euroopa õigusakt selles valdkonnas ei ole mõeldud selleks, et lähtuvalt nendest annetest loodaksid liikmesriikides vastavad andmepangad. suur tänu, Kaufmann, äh, nüüd sõltumatute demokraatide poolt, lõpetan suur tänu, mul on hea meel, et Ühendkuningriik jääb selle määruse kohaldamisalast välja, sellepärast et me ei ole osa Schengenist, aga Briti valitsus on öelnud, et äh, ta kavatseb äh, äh, selle määrusega sammu pidada, tagamaks, et meie dokumendid ei ole teisejärgulised ja kavatseb järgida selle määruse sisu nii ehk nii, isegi kui see ei ole meile siduv. aga on tõstatatud erinevaid küsimusi biomeetriliste andmete autentsuse ja nende kontrollimisega seoses. kõigepealt näiteks, et missugused äh, algdokumendid on need, mille põhjal äh, passid välja antakse. kui pass on välja antud, siis ei ole sellest suurt kasu, välja arvatud juhul, kui on võimalik sellel olevaid andmeid kontrollida äh, mingi üleriikilise või riikidevahelises andmebaasi abil see aga tähendab, et on tarvis äärmiselt turvalisi salvestusvahendeid sellise info säilitamiseks, aga kogemus on näidanud, et ei ole olemas sellist asja nagu äärmiselt turvaline äh, andmete säilitamise vahend. E, miljonite ja miljonite inimeste andmeid on kaduma läinud valitsuse andmebaasidest viimaste aastate jooksul. iga inimene Ühendkuningriigis teab praegu, et tema informatsioon valitsuse käes ei ole turvaline see ei sea muidugi kahtluse alla biomeetriliste andmete olulisust iseenesest. kahe tuhande neljandal aastal andmete hõivamisega seoses näidati, et veerandil juhtudel äh, ei suudetud äh, seda saavutada, samuti oli suuri probleeme silmaiirise sõrmejälgide hõivamisega äh, Ühendkuningriigi äh, sõltumatu partei seepärast äh, ei saa hääletada selle määruse poolt. aitäh, härra Pätten, nüüd edasi sõltumatute poolt äh, härra Klais, üks minut. suur tänu raportöör täiesti õigustatult pöörab tähelepanu selle teema teatud aspektidele mis puudutab äh, passide kasutamist isiku tuvastamiseks ja on toonud välja, et mitmete uuringute tulemused on äh, tekitanud kõhklusi, seepärast teatud aja pärast äh, tuleb vaadata olukorda uuesti. kogu Euroopa ühenduses on tarvis tõhusamalt valvata välispiire, sest endiselt on olemas nõrku kohti ja rahvusvahelised kurjategijate rühmitused kasutavad neid ära, ületavad piire seal, kus on äh, seda kõige lihtsam teha. biomeetrilised andmed peaksid olema oluline osa meie jõupingutustest ka sellealases võitluses. aitäh, härra Klaas, nüüd nüüd edasi kõnelejad, kõigepealt härra Lange, kaks minutit. Äh, suur tänu, härra president. ka mina sooviksin tänada raportööri härra Coelhot, äh, tänada ta selle eest, et äh, kompromiss leiti komisjoni ja nõukoguga juba esimesel lugemisel toetan ka põhimõtet igale inimesele oma pass. aga me peame eelkõige siiski võitlema laste röövimise, lastega kauplemise vastu. lapsed peavad saama sellise passi, kus on biomeetrilised andmed sees. paljudes liikmesriikides kantakse lapsed ainult äh, vanemate passi. ja minu riigis on olukord äh, selline, et äh, kui soovitakse lapsvanemate passi äh, sisse kanda, siis need kulud äh, lähevad äh, kõrgeks. loomulikult vanemad maksaksid need kulud kinni, kui see on lapse turvalisuse huvides. aga kui soovitakse laps röövida, siis võib-olla saadakse kätte ka pass aga just äh, vanema passi lapse sissekandmine on äh, oluline, sellepärast et siis saab kindlaks teha, kellele laps kuulub. liikmesriigid äh, on olemasolevaid reegleid selles valdkonnas erinevalt rakendanud. minu arvates peaks komisjon olemasolevat olukorda analüüsima ja eriti just äh, vaatama, kuidas oleks võimalik rakendada põhimõtet igale inimesele oma pass. peaksime üle vaatama, kas saavutame eesmärgid või tekivad soovimatud kõrvalmõjud. me peaksime tähelepanu pöörama eelkõige just laste huvidele, me oleme teinud teinud ühe sammu edasi, kui vaja, siis me peame tulevikus minema veelgi kaugemale, Rahvapartei toetab selliseid samme suur tänu, nüüd ähm, poolteist minutit, härra Lambriniidis, palun. tänan, härra president. Euroopa parlament saavutas edu sellepärast, et ta ei soovinud, et alla kuueaastaste laste sõrmejäljed ähm, võetakse ähm, õigusakti sisse me võime koguda andmeid, kui need on vajalikud ja kasulikud. tihtipeale täheldame seda, et nõukogu ja komisjon sekkuvad äh, välja pakutud õigusaktidesse omamoodi, aga meie eesmärgiks on ju ometi võidelda laste röövimise ja lastega kauplemise vastu. me peame tagama, et need andmed, mis kogutakse, on tõesti vajalikult, vajalik. andmed, mis on kogutud ja uurimused näitavad, et äh, nii siiski olukord alati ei ole kuue aasta pärast ei ole need passid ja nendes äh, sisalduvad andmed enam äh, kasulikud, põhimõtteliselt äh, ta on üleliigsed, aga me peaksime lastele pakkuma kaitset pikemas perspektiivis. me peame sisse viima garantiid ja tagama, et andmeid kasutatakse teatud kindla aja jooksul ning et need andmed on vajalikud meil on vaja teha kindlaks äh, isiku identiteet ja samuti tagada, et tegemist ei ole võltsitud passiga. Tšernäki, palun. tänan. mis puudutab äh, biomeetria standardeid ja turvaelemente, siis äh, sellega me soovime tõhustada võitlust võltsimise, kuritegevuse, terrorismi, ebaseadusliku immigratsiooni vastu. me peaksime kindlasti pöörama suurt tähelepanu biomeetriliste andmete kogumisele, peaksime usaldama seda protsessi. meil peaksid olema paigas normid, mis tagavad äh, turvalisuse ja läbipaistvuse. meil tuleb analüüsida erinevusi liikmesriikide vahel eriti just, äh, mis puudutab äh, algdokumentide esitamist. algdokumentide turvalisus on oluline, sellepärast et äh, tavaliselt on see turvalisuse tase nende dokumentide valdkonnas madalam ja neid on võimalik võltsida. suur tänu, härra Tšernetski, üheks minutiks härra Rogalski, palun härra president, turvalisusega seotud äh, normide harmoneerimine reisidokumentide valdkonnas on positiivne, niimoodi meil on võimalik dokumente paremini kontrollida ja me võitleme niimoodi võltsimise vastu kas on garantii, et me niimoodi saame võidelda tõhusalt kuritegevuse, terrorismi ja ebaseadusliku immigratsiooni vastu? tegelikult seda uut tehnoloogiat korralikult testitud ei ole. liikmesriigid peavad äh, siiski sisse viima omad nõuded kodanike kaitseks ning äh, peame paika panema ka vanusepiiri, millal lastel peab olema oma pass ja kindlasti äh, peame võitlema lastega võitlemise, lastega kauplemise vastu. lõppkokkuvõttes äh, olen ma selle põhimõtte poolt, et igal inimesel on oma pass ning et lapsed ei oleks kantud oma vanemate passi sisse. meil äh, tuleb olla väga ettevaatlik biomeetriliste andmete kogumisel ja algdokumentide esitamisel. suur tänu, härra Rakalski ja härra Tamu, üks minut. suur tänu. on täiesti selge, et see määrus, mida me arutame täna, võib tõesti olukorra paremaks muuta enamikus liikmesriikidest ehk kaks-kolm liikmesriiki Äh, on sellised, kes praegu nõuavad biomeetrilist passi. aga mida me oleme näinud, on võimalik mõnes liikmesriigis reisida nõnda, et ei ole üldse tarviski passi esitada. ning sellelgi öö, äh, saab olema ka mõju näiteks seoses selle kaheteistkümne aasta vanuse piiriga arvan, et äh, sellega võib kaasneda ka see, et inimeste kohta hakatakse andmeid koguma ning hoidma, äh, andmeid, mis on isi-, äh, mis on äh, isikuandmed ning me peame olema väga ettevaatlikud siin, me ei ole rahul sellega, et seda infot võiks kuidagimoodi kuritarvitada. tänan, härra Adamu, nüüd härra Möltser, üks minut. tänan. biomeetrilised andmed annavad meile võimaluse töötada välja sellised dokumendid, mis on võltsimiskindlamad, me saame võidelda niimoodi kuritegevuse, terrorismi ja ebaseadusliku immigratsiooni vastu. kõikidel liikmesriikidel peab loomulikult olema äh, selge, et meil tuleks siiski raha eraldada ka Frontexile, et nemad teeksid oma tööd äh, tõhusalt ja saaksid seda üldsegi tõepoolest teha. kui meil ei ole sisepiire, siis tuleb välispiire korralikult äh, kaitsta. aga on esinenud äh, olukordi, kus äh, on äh, võltsitud sõrmejälgi, on võltsitud dokumenti, seda ka näiteks Saksamaal ametkondade tasemel ja kui sellised asjad toimuvad, siis me ei saa siiski olla milleski kindlad ja kodanikele tuleb tagada andmekaitse täna. tänan, härra Mölzer, nüüd kaks minutit, proua Bauer. köszönöm szépen, elnök úr, kollégák! suur tänu, president, armsad kolleegid, volinik. suur tänu äh, härra Coelhole suurepärase koostöö eest, ma tahaksin seoses selle raportiga rääkida ühest aspektist. viimased andmed näitavad, et äh, inimkaubandus, eriti just lastega kauplemine, on Euroopa Liidus ja sellest väljaspool saavutanud kohutavad mõõtmed seetõttu on äh, suureks edusammuks äh, see, kui me alaealistele, kes reisivad Euroopa Liidust väljapoole, anname oma passi, niimoodi saavutame me kõrgema turvalisuse tasandi. kui lapsel on oma pass, siis aga ta saab reisida kaasa põhimõtteliselt äh, iga täiskasvanuga. lapse passis peaks olema kirjas mitte ainult tema kohta andmed, vaid äh, ka tema eest vastutava isiku andmed. me peaksime tähelepanu pöörama sellele programmil, äh, probleemile ja tegema ettepanekuid, et äh, laste kaitstust veelgi parandada tulevikus. palun Euroopa Komisjonil äh, OSCD, UNICEF-i, Europoli ja ÜRO vastavate ametkondadega kontakti võtta, hinnata olukorda ja võtta tarvitusele vajalikud sammud, et lapsi paremini kaitsta kogemus näitab, et järjest rohkem äh, lapsi langeb inimkaubanduse ohvriks, tänan. suur tänu, proua Bauer. nüüd poolteist minutit, härra Prantsa. president, härra Barrot, armsad kolleegid, tahaksin tervitada härra Coelho selle tõhusa töö eest. juba kahe tuhande neljandal aastal võttis nõukogu vastu määruse, milles on ette nähtud siis turvaelementide kohta standardid passides, mida liikmesriigid on välja andnud. ning nüüd peame me tegelema laste röövimise ja nendega kauplemise vastu võitlemisega. sellele aitab kindlasti kaasa põhimõte igale inimesele oma pass või peaks aitama sellele kaasa, see põhimõte. meil Portugalis on laste andmeid, laste sõrmejälgi alates kuuest aastast kogutud. see on täna meil nii, nii et meil ei ole mingeid probleeme sellega ning hetkel on oluline see, et toimuks harmoneerimine, ses mõttes on meil hea meel näha, et teised liikmesriigid lähevad sama teed kui Portugal ning ja meil ei ole tarvis hakata oma asju muutma. Euroopa piirkonna turvalisus ei piirdu lihtsalt mitte passidega, passid on muidugi tähtsad, aga silmas tuleb pidada ka seda, äh, missugusi algdokumente esitatakse passide väljastamisel ning mis toimub, kui inimesed esitavad oma passe piiridel ning ma arvan, et siin on tegemist sammuga edasi turvalisuse suurendamiseks piiriületustel, suur tänu. nüüd härra Brek, kaks minutit. E, suur tänu, e, toetan e, härra Koeljot suurepärase tehtud töö eest olen nõus ka eelkõnelejatega ning sellega, et meil peaks olema igal inimesel oma pass pöördusin aga komisjoni härra Coelho poole järgmise küsimusega. mida teha siis, kui lapsed reisivad ilma oma vanemateta? meil ei ole ühtset poliitikat selle kohta, millised dokumendid peavad lapsel kaasas olema. raportöö teeb ettepaneku, et reisipassi tuleks sisse kanda lapse eest vastutavad isikud. tihtipeale aga reisivad lapsega ka teised äh, perekonnaliikmed, võib-olla nad elavad ka selle lapsega koos, nii et me peaksime olema siiski paindlikud selles küsimuses. teisalt äh, häirib äh, mind see, et keegi ei esita küsimust, et ähm, mis juhtub siis, kui kuueaastased reisivad üksinda. tavaliselt siis stjuardess saadab neid ning äh, lennujaama väljapääsu juures ootab neid äh, kas vanem või mõni äh, teine isik, aga mitte kõik lapsed ei lenda, on võimalik reisida ka bussi või rongiga me peaksime siiski sätestama, et niivõrd väikesed lapsed ei tohiks üksinda reisida. see võib-olla kõlab karmilt, aga lapsed on väga olulised, meil tuleb neid kaitsta röövimise eest ja me peame julgelt välja ütlema, mis me arvame. Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon on pööranud tähelepanu ka algdokumentide esitamisele. mulle tek-, tekitab rahutust see, et osades liikmesriikides on süsteem nii lõtv, et äh, võib esineda olukorra ja süsteemi ärakasutamist. mida siis teha, kui inimesed jõuavad piirile, aga reisipassi andmed ei lähe kokku andmepanga andmetega. meil on vaja siis ähm, tegutsemisjuhiseid nii laste kui ka muude reisijate huvides suur tänu, nüüd poolteist minutit, härra Kreisler Tõhler. austatud äh, kolleegid, tuhanded lapsed äh, langevad aastas kauplemise ja röövimise ohvriks, eriti just äh, saatjata alaealised on suures ohus. tervitan, et Euroopa Komisjon on oma muudatusettepanekutes arvestanud laste huvidega. kui laste passides on kirjas biomeetrilised andmed, siis me saame oma lapsi niimoodi paremini kaitsta. aga kaitse on äh, võimalik ainult äh, siis, kui lapse passis on nii biomeetrilised andmed kui ka tema eest vastutava täiskasvanu andmed. minu arvates on ääretult oluline et meil oleks kõrge turvalisuse tase biomeetriliste andmete äh, kogumise, sisseviimise ja säilitamise faasis. meil äh, tuleb selgeks teha, kes milliseid andmeid kätte saab. nõukogu ettepanek äh, näeb ette kõrget turvalisuse taset ja ma tahaksin öelda, et põhimõtteliselt ma usaldan oma riigi riiklikke ametkondi, mitte eraettevõtteid, mis võivad need andmed anda kolmandatele edasi ja kasseerida niimoodi hoopiski raha. me peaksime kindlasti tegema ka koostööd andmekaitseametkondadega. Euroopa Komisjon peaks äh, järgima seaduslikku äh, kohustust konsulteerida Euroopa andmekaitseametnikuga erinevalt sellest, äh, nagu siin on kirjas, mida komisjon ei teinud, tahaksin õnnitleda äh, kolleeg Carlost äh, tehtud töö eest. suur tänu, härra Kraister Tahvler, nüüd kaks minutit proua Stravkova, Stravkovale. suur tänu, härra president, kolleegid tahaksin kiita raportööri härra Koljat sellise tasakaalustatud lähenemise eest selles raportis, millega püütakse saavutada suuremat turvalisust dokumentide osas ning kaitsta isikuandmeid Euroopa Liidus äh, tehnika areng võiks aidata piiriülese kuritegevuse vastu võidelda, samuti inimkaubanduse, immigratsiooni vastu võidelda, ebaseadusliku sisserände vastu võidelda. selliste piiririikide nagu Bulgaaria puhul on need väga olulised ning uute standardite sisseviimine saab olema väga tähtis selleks, et kaitsta Euroopa Liidu välispiire meil on terve hulk lapsi, kes on röövitud või kelle kohta meil puudub teave. usume, et selle raporti alusel on hea võimalus turvalisust ka selles vallas parandada ning äh, kaitsta selle abil Euroopa Liidu noorimaid liikmeid, muutes turvalis-, rändamise väljaspool Euroopa Liitu turvalis-, turvalisemaks info, mis puudutab alla kaheksateist-aastasi lapsi, see vähendab ka ebaseadusliku rände võimalusi. muidugi mm, tuleb arvesse võtta ka paljulapselisi peresid, nagu siin juba on öeldud. Nende perede liikumisvabadust ei tohiks piirata selle tõttu, et nad peavad passide, oma laste passide eest liiga palju maksma ning Euroopa Liidu sisene inimeste vaba liikumine, selles suhtes arvan ma, et vanusepiir tuleks ära kaotada isikutunnistuste või reisidokumentide väljanduseks, selleks et kõik saaksid reisida. suur tänu. nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna Prokobrovska. suur tänu, president, kallid kolleegid alustuseks tahaksin õnnitleda raportööri selle raporti puhul, mis on tõesti väga hea ja äärmiselt oluline. on selge, et passi puhul on tegemist dokumendiga, mille annavad välja liikmesriigid vastavalt omaenda siseriiklikele normidele ja seadustele, aga oluline on saavutada tasakaal andmete turvalisuse vahel, mis passi kantakse ja mis hõlbustavad tuvastada selle inimese isiku, kes reisib ühenduses ja samas teiselt poolt selle vahel, et võidelda kuritegevuse vastu. kuritegevust on hulgaliselt ja erinevat liiki. ebaseaduslik äh, migratsioon, terrorism, lastega kaubitsemine ja nii edasi vastavad siin määruses vastuvõetavad sätted piiravad liikmesriikide tegevusvabadust äh, passide väljaandmisel. üks isik, üks pass on oluline põhimõte ja tegemist on hea ideega põhimõtteliselt, aga see ei tohiks kaasa tuua lubamatut finantskoormat nendele inimestele, kes ei saa Ähm, kes ei suuda maksta lõivusid ja tasusid selliste dokumentide väljaandmise eest. tehnoloogia samuti muutub äärmiselt kiiresti ja seepärast on väga oluline läbivaatamisklausli olemasolu ja olukorra hindamine iga mõne aja tagant suur tänu suur tänu, proua Grabovska, nüüd härra Evans, üks minut. suur tänu ja suur tänu ka härra Koeljale. tegemist on äärmiselt olulise raportiga Euroopa tuleviku seisukohast ja kõigi Euroopa viiesaja miljoni kodaniku jaoks ja arvestades ka terrorismivastast võitlust. kui tehnoloogia on olemas, siis ma arvan, et me peaksime seda tehnoloogiat kasutama laste seisukohast äh, Angelili Lambronisis ja teised ütlesid, et tegemist võib olla olulise relvaga laste kaubanduse vastu võitlemisel. uus äh, artikkel kolm, kus on öeldud, et biomeetriliste andmete eesmärk ei ole mitte üksnes tuvastada isikut, vaid äh, äh, teha seda võrreldes äh, olemasolevaid andmeid. praegu enamasti toetatakse üksnes fotole Äh, ja paljud inimesed, võib-olla isegi mitte härra president ega härra Barroso, ei näe välja nagu foto nende passis, paljud inimesed ei tahagi välja näha sellised nagu foto nende passis. ja nii, et äh, kui on hulgaliselt uusi tehnoloogilisi elemente, siis me peaksime neid kasutama. Äh, härra Patten võttis enne sõna, nüüd ta on lahkunud, enam ta ei kuule, mis mul öelda on, ma pean ütlema, et Ühendkuningriigi süsteem ei ole ei halvem ega parem kui enamiku teiste liikmesriikide süsteemid, ka loomulikult saab olukorda paremaks muuta. kui on olemas uus kahekümne esimese sajandi tehnoloogia, siis me peaksime seda kasutama ja proua Grabovska ütles just paar minutit tagasi, et me peaksime kasutama järelevaatamisklauslit ja pidevalt hindama, missugused on uued parimad kaasaegsed võimalused ja neid kasutama. aitäh, edasi vaba mikrofoni sessioon, üheminutised kõned, härra Kala suur tänu. laste kaitsmine kaubitsejate vastu nõuab äh, ka passide sisseviimist äh, lastele. kõneleja kaotas mikrofoni. kõneleja räägib ilma mikrofonita. Äh, laste kaitsmine lastekaubanduse vastu nõuab ka lastepasside sisseviimist. põhimõte üks isik, üks pass tähendab seda, et kõik inimesed, kes reisivad väljapoole Schengeni tsooni, peavad omama isiklikku passi. samuti on oluline ühtne telefoninumber Euroopa Liidus kuhu saaks teavitada röövitud lastest, mm, biomeetriliste andmetega varastatud passidest ja eh, need oleksid vahendid ka laste röövimiste vastu võitlemisel ja aitaks parandada inimeste usaldust mm, biomeetriliste andmete suhtles me peame loomulikult analüüsima erinevaid puudujääke, mis kaasnevad äh, sõrmejälgede, jälgede hõivamisega ja oluline on mõelda ühise üle-euroopalise võrdleva süsteemi sisseviimisele. aitäh, äh, härra Papa nüüd. kõneleja räägib ilma mikrofonita real progres înregistrat în urma consiliului european de la salonic. suur tänu härra president härra coelho suur tänu selle raporti eest ma tõesti tervitan seda algatust pärast äh, Thessaloniki kohtumist oleme me edasi liikunud reisidokumentide valdkonnas ning äh, rõhutame põhimõtet igale inimesele oma pass tahaksin esile tõsta mõningaid äh, elemente me peaksime pöörama tähelepanu õigusakti rakendamisele praktikas. oluline on see, et kolme aasta pärast vaadatakse ettepanek läbi niimoodi, et institutsioonid saaksid välja töötada ajakohastamisettepanekud. meil tuleb analüüsida, kas teooria ja praktika vahel tekkis lahkheliseid. kui andmeid salvestatakse siis tuleb loomulikult järele mõelda selle üle, kas üksikisiku kaitse on ikka tagatud või mitte. väga oluline on reisipassi puhul see, et andmed oleksid äh, korralikult kaitstud ning et äh, oleks jagatud äh, kõrge võltsimise vastane tase. proua Ruur, üks minut, palun. suur tänu Mm, tahaksin kõigepealt öelda, härra Kalja, et teiega on olnud väga meeldiv töötada, teil on tõeline oskus ka kuulata ja analüüsida ja suur tänu, sest tänu sellele oleme siis saavutanud tulemuse, mis meil on, see on kõik, mis mul öelda oli. Äh, härra Kalja, te võite püsti tõusta ja tänusõnad vastu võtta. Äh, edasi üks minut, härra Marinesko ma tahaksin samuti kõigepealt õnnitleda ja tänada raportööri. Rumeenia esimesel jaanuaril kaks tuhat üheksa viis samuti sisse biomeetrilise passi, sellel on viiskümmend turvaelementi ja esimest korda Euroopa Liidus on seal nii näokujutis kui ka sõrmejäljed, nii et Rumeenia on astunud olulise sammu edasi Schengeni piirkonnaga liitumiseks kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja see on, äh, aitab kõrvaldada ka äh, ühe olulisema takistuse, mis Rumeenial on äh, USA-ga viisavabaduse programmiga ühinemiseks, nii et nüüd saab USA keeldumisel toetada vaid objektiivsetele põhjustele. ja ma loodan, et meil õnnestub luua ka ühtne üle-euroopaline süsteem äh, seoses passide ja isikuandmetega, aitäh. järgmine kõneleja suur tänu, tahaksin samuti tänada raportööri biomeetriliste passide turvastandardite suurendamine laiendab Schengeni akiid. tegemist on äh, andmete salvestamisega kiibile passis. Ähm, tarvis on äh, riikidevahelise seadusandluse harmoneerimist biomeetrilised passid tuleb sisse viia, austades kõiki infokaitsenõudeid. et biomeetrilised andmed, mis on passides ja andmebaasides, oleksid turvaliselt kaitstud. ma tahaksin veel pöörata tähelepanu asjaolule, et biomeetriline pass isiku puhul, kellelt sõrmejälgi ei ole võimalik võtta, muudab puuetega inimeste elu äh, väga raskeks ja seega kutsuksin üles komisjoni oma otsust ümber vaatama selles osas. nüüd härra Matsakis, üks minut härra president, ükski õiguskuulekas kodanik ei peaks tundma muret äh, oma äh, isikuandmete kasutamise pärast äh, biomeetrilises passis, seepärast tervitan seda ideed, aga tõstataksin ühe mõtte tulevaseks aruteluks. ükski inimese karakteristik ei jää samaks tema elu jooksul, välja arvatud DNA ja sõrmejäljed ja see säilib surmani ja isegi pärast seda. et sest äh, isegi aastaid pärast inimese surma on võimalik äh, tuvastada teda, võttes äh, tema säilinud luust DNA proovi ja seda analüüsides. nii et tegemist on odava ja kiire vahendiga, seda saab Äh, läbi viia, võttes üksnes mõne koeproovi, kas suust või süljest või millest iganes vastavaid asjaolusid arvestades. Äh, DNA sõrmejälgede kasutamine on ainus biomeetriline näitaja, mille muutumatus on garanteeritud kõikide isikute puhul. aitäh, härra Matsakis nüüd äh, härra Berko. Äh, tänan, härra president. ma tänan Carlos Coelhot ning äh, õnnitlen teda saavutatud töö eest, tema raportid on alati väga kõrge kvaliteediga. mul on väga hea meel selle üle, et Carlos Coelho viitas algusest peale sellele, et selles õigusaktis on äh, keskmes laste turvalisus. kuidas me saame tõsta turvalisust ja kuidas äh, tagada niimoodi kontrollitum piiriületus? nüüd arutatakse seda, kas kuus aastat või äh, kaksteist aastat, see on minu arvates pigem tehniline küsimus, minul ei oleks mitte midagi probleem, mitte mingit probleemi kuueaastase vanusepiiriga, kui me räägime laste turvalisusest. minu arvates on äh, iseenesest loomulik, et me peame kinni andmekaitsesädetest, äh, see on ju õigusriigi põhimõte kui me saame turvalisemad passid ja peetakse kinni andmekaitsesätetest, siis on Euroopa Liit teinud väga olulise sammu edasi laste huvides ning lastega kauplemise vastu. suur tänu, sõna saab volinik Barrot, palun. Voilà, eh bien, monsieur le président, je crois que euh... suur tänu, härra president kõik äh, parlamendisaadikud on äh, kiitnud äh, härra Coelho tööd ning mina saan ainult liituda nende kiidusõnadega. tahaksin härra Depree sõnu kasutades korrata seda, mida juba öeldi. biomeetriliste andmete osas me peame rõhuma usaldusväärsusele väga oluline on viia sisse läbivaatamise klausel, sellepärast et äh, tehnika on tõesti äh, väga keeruline ja ning meil tuleb tagada vabadusel, turvalisusel ja õiglusel äh, põhinevas aja, alas kõrgeim turvalisuse tase me soovime loomulikult, et eriti just laste identifitseerimine oleks väga kõrgel tasemel. identifitseerimisprotsessid peavad olema tõhusad. alles aja jooksul seda õigusakti rakendades me näeme, kas see ka niimoodi on igal juhul peaksime me tähelepanu pöörama eriti just saatjate reisivatele alaealistele. oluline on silmas pidada põhieesmärgi, aga ma tahaksin ka vastata mõningatele küsimustele, mida siin konkreetselt tõstatati. Euroopa Komisjon on alati oma ettepanekutes esile tõstnud andmekaitset. andmekaitse inspektorid konsulteeriti äh, seoses eranditega aga ma tahaksin teha ka ühe teise märkuse. see puudutab ähm, identifitseeritavaid isikuid. meie andmed langevad kokku IATA andmetega, mis puudutab nõudeid USA-s ja ma tahtsin öelda ka üht-teist passide kohta ehk siis laste passide kohta. loomulikult äh, peab perekond kandma suuremaid majanduslikke kulusid, äh, kui äh, lapsele tehakse pass aga Schengeni piirkonnas saab ju laps reisida ilma passita, pass on vajalik ainult Schengeni piirkonnast välja reisimiseks. Euroopa Komisjon viib läbi võrdleva uuringu, mille objektiks on kehtivad õigusaktid liikmesriikides, eriti just mis puudutab alaealiste reidmist, me peame tegema kõik selleks, et võidelda laste röövimise ja lastega kauplemise vastu, seda uurimust on nõudnud Euroopa Parlament ja ma tahaksin siinkohal toonitada, et me niivõrd kiiresti kui võimalik ähm, selle uurimuse ka tellime. tahaksin tänada parlamenti temapoolse panuse ja tehtud koostöö eest. panus on olnud väga konstruktiivne, suur tänu. Ahora el ponente, señor Coelho nüüd annan sõnajärje raportöörile härra Koljole. tänan, härra president. selle arutelu tulemus on järgmine. Euroopa Parlament on väga mures seoses inimkaubandusega, eriti just seoses lastega kauplemisega. vastuvõetav õigusakt peakski nende tegevuste vastu võitlema. tahaksin tänada kõigi variraportööre koostöö eest ning tänan ka proua Ruuri komplimendi eest. Teiepoolne panus oli väga oluline konsensuse saavutamisel. ka volinik Barrot ning Prantsusmaa eesistuja olid ähm, väga koostööaltid. volinik, ähm, me oleme ühel meelel äh, inimkaubanduse vastu võitlemises, aga meil tuleb tähelepanu pöörata ka algdokumentide küsimusele ning äh, samuti turvasüsteemide vigade määra hindamisele. esitati küsimus äh, ka passide väljaandmise turvalisuse kohta. riigiti on olukorrad väga erinevad, osades äh, riikides on äh, süsteem äh, selline, et algdokumente kontrollitakse väga põhjalikult. igal juhul reisidokumentide väljaandmine on siseriiklikus pädevuses. me loodame aga Euroopa Komisjoni koostööle, ei ole ju mõtet äh, sellel, et meil on väga turvalised reisidokumendid, aga nende saamise protsess ei ole turvaline, meil tuleb vahetada parimaid praktikaid ning garanteerida Euroopa reisipassi kõrge turvalisuse tase. suur tänu, härra Coelho, käesolevaga on arutelud antud teemal lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist järgmisena Marco Capato raport teemal parlamendi nõukogu ja komisjoni dokumentidele juurdepääs sõna saab härra Capato neljaks minutiks, palun. tänan, härra president.